see on aktsepteerimatu rünnak pressivabaduse vastu, mis on demokraatia alustala ning selline mõrv järgneb paar kuud äh, hiljem Daphne Caruana Dalitsa äh, mõrvale Maltal. Jan Kutšak äh, näitas üles suurt julgust oma töö tegemisele. ta oli paljutõotava karjääri alguses äh, ning äh, ta tegeles kahtlase finantseerimisküsimuste ja maksupettuste vastase võitlusega. ta ei kartnud kedagi, tegi julgelt oma tööd. politsei on öelnud, et praktiliselt kindlasti eh, ta mõrvati, et tema uurimine lõpeks. tahaksin parlamendi poolt jõuliselt öelda, et me kõik peame võitlema edasi, tema võitlust ei ole aktsepteeritav, et Euroopa Liidus mõrvatakse ajakirjanik, sest ta teeb oma tööd. me võime äh, hukka mõista ajakirjanikke, me ei saa öelda, et me mõistame hukka ajakirjanike tagakiusamise kolmandates riikides, kui me ei suuda garanteerida omaenda ajakirjanike äh, Eh, turvalisust Euroopa Liidus. loodan, et Slovaki võimud teevad kõik endast oleneva, et tõde välja selgitada eh, ja eh, sealjuures kasutaks ka rahvusvahelise koostöö võimalusi politseijõudude vahel Euroopa Parlamendi nimel kinnitan, et nagu Daphne Galitsa nimel me tõstame alati häält ja teeme kõik selleks, et kõik süüdlased jõuaks kohtu ette ning nii eh, nagu ka Daphne Galitsa puhul ma paluksin teie eh, ühineda minutises linnaseisakuks. tänan. kahjuks möödunud nädal oli palju halbu uudiseid. Boko Harami terrorirühmitus ründas taas kord kooli Põhja-Nigeerias ning üle saja tüdruku rööviti see röövimine toob meelde traagilise inimröövi, kus mitusada koolitüdrukut äh, rööviti ära selle terrorirühmituse poolt, mõistame selle rangelt hukka, nõuame nende neiudude vabastamist. iga laps peab saama rahus, äh, vabalt, äh, turvaliselt koolis käia. president Buhari ütles, et tegemist on riikliku katastroofiga tegemist on tõelise ülemaailmse humanitaarkatastroofiga ning äh, see peaks meid üles kutsuma, et me aktiivsemalt, sõjaliselt, majanduslikult teeks tihedamalt koostööd aafriklastega terrorismivastases võitluses. pean teadma, teadma teile ka intsidendist mille osaline oli Ska Keller Bulgaarias paar nädalat tagasi. tema osas tehti minister Smimonovi poolt äh, avaldus ja nõudi, et ta saadetakse riig-, riigist välja äh, ühel meeleavaldusel äh, me osalemise pärast ning äh, Eh, ma astusin koheselt kontakti Bulgaaria valitsusega ja mulle kinnitati, et Simonovi see eh, me ei, Simonovi ei väljendanud valitsuse ametlikku seisukohta, meenutaksin, et igal Euroopa kodanikul on õigus oma vaba, väljendus, arvamust väljendada ning eh, ärge unustagem, et proua Keller esindab Saksa rahvast, seega meie demokraatia tähendab seda, et meil on õigus olla eriarvamusel ning väljendada oma arvamust ja ka protesteerida. tänan Bulgaaria valitsust selle eest, et eh, nad eh, koheselt väljendasid oma eriarvamust selle ministri poolt välja öelduna, loodetavasti sellised sündmused enam ei kordu. mis äh, on juhtunud, palun? saalist kõneletakse ilma mikrofonita, härra esime-, president, ma hindan teiepoolset äh, sõnavõttu, kahjuks on lihtsalt, et see äh, sõnavabadus ei leia toetust Euroopa Parlamendis endas. eelkõige kahetsen ma seda, et õigusasjade komisjon, mis sellise küsimuse uurimisega tegeleb, võtab pidevalt ära vähemuste Ehm, puutumatuse, kes arvab, kes on eriarvamusest väljendavad, nii see ei olnud, kui mina eh, astusin selle institutsiooni liikmeks, kui reegel oli see, et eh, eh, poliitilise arvamuse avaldamine ei ole karistatav, kui seda väljendasid parlamendiliikmed. praegusel hetkel on olukord täiesti teistsugune, kus Euroopa Parlamendi enda äh, Äh, kojas sanktsioneeritakse saadikuid mitte mingisuguse korrarikkumise pärast äh, Euroopa institutsioonides, vaid nende arvamuse väljendamise pärast. mulle tundub, et see on täiesti parlamendi tegevuse vastu. aitäh, et te mind kuulda võtsite, härra president. lugupeetud kolleeg Kienge aitäh, president, tänan teid selle eest, et te eh, rääkisite Boko Harami poolt röövitud tütarlastest ning tahaksin teha teise üleskutse parlamendile, nimelt eh, terrorismi vasta sest võitlust peab pidama haridusega, investeerides rohkem haridusse, oleme väga palju eh, tegelenud Boko Harami vastase võitluse ning tüdrukute vabastamisega, kuid need üleskutsed on Eh, jäänud eh, hüüdjaks hääleks kõrbeks, seega peame investeerima rohkem haridusse eh, ja koolitusse. siis tähendab. nii, me ei hakka, me räägime sellest järgmises järgmiste mitmeaastaste finantsraamistiku juures, nii et ilmselge on see, et see, sellist tegevust Aafrika mandril peab toetama. härra Kristoforus, palun suur aitäh, härra juhataja. parlamendis, kus väljendatakse kõigi liikmesriigid rahvaste soove, on oluline kaitsta inimõigusi ja sellepärast tahaksin äh, rääkida riigist, kes samuti soovib saada Euroopa Liidu liikmesriigiks selles riigis rikutakse pidevalt inimõigusi Euroopa Liidu põhimõtteid. see on riik, kus nelikümmend kolm aastat järjest okupeeritakse üht Euroopa Liidu liikmesriiki ja kus tungitakse sisse Küprose majandus- ja territoriaalvetesse kui samuti rikutakse Itaalia ettevõtte eni õigusi ja tal ei anta võimalust merepõhja uuringuteks. Türgi eh, sekkub sõjaliselt, saadab kohale, saatis kohale kuus sõjalaeva ja Küprosel ei avanenud võimalus oma äh, talle ülemuslikul territooriumil oma õigusi kehtestada. tänan, et toona sekkus Euroopa Parlament koheselt, kuid eh, ma tahaksin antud juhul rõhutada seda, et rikutakse mitte ainult eh, ühe Euroopa Liidu liikmesriigi õigusi, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriikide õigusi energiakandjatele ja nende maardlatele. me, me kõik peame ühiselt ütlema Türgi Vabariigile, et selliste eh, jõudemonstratsioonide ja vägivallaaktidega ei ole Türgil võimalik saada Euroopa Liidu liikmeks. il Parlamento ha sempre fatto parlament on alati jõuliselt äh, toetanud Küprose iseseisvust äh, ning leiab, et äh, reeglitest peab kinni pidama ka kandidaatriik Türgi ning oleme selle, mm, olen helistanud ka Türgi presi-, vabandust, Küprose presidendile, et oma toetust väljendada. kolleeg Rodriguez, palun Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Devido à situação que se vive na Venezuela, cerca de 8 mil cidadãos do... Aitäh, president. Olukord Venezuelas on väga muret avaldav. Meil on tuhandeid eurooplasi Madeiralt eh, ja mujalt Euroopa Liidust, kes elavad Venezuelas, nii et mis mõt-, meetmeid kavatseb eh, Euroopa Liit kasutada selleks, et sellele piirkonnale abi anda? ja seal oli peale selle veel ka väga äh, ränk torm. Euroopa äh, Komisjon on juba välja töötanud immigratsioonistrateegiaga järgmise aast-, järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on olemas vahendid, et sellist äh, pagulusküsimust arutada, seda nii legaalset kui illegaalses valdkonnas ja pöörates erilist tähelepanu Aafrikale. ja